komisjonile, mis puudutab suuniseid energiamahukatele tööstusharudele antava riigiabi kohta ja annaksin kõigepealt sõna härra Pirillole, kes seda tutvustab, palun. suur aitäh, lugupeetud president, härra volinik, kallid kolleegid. tahaksin tänada kõiki kolleege, kes selle suulise küsimusega liitusid. Euroopa Liidu eesmärgiks võitluses kliimamuutuste vastu on mõjutada ühenduse poliitikat, mis on väga ambitsioonikas ja milleks on CO2 heitmete vähendamine. tegemist on ühepoolse kohustusega äh, ja see siinkohal tuleb arvestada ka mm, süsinikulekkega, mis ohustab Euroopa tööstust, eriti just eh, palju energiat nõudvat tööstust. me võime eesmärkide osas olla ühel nõul, aga me peame suutma ka pragmaatiliselt küsimusi käsitleda. me kutsume üles komisjoni võimalikult eh, täpseid vastuseid eh, leidma, kui viiakse ellu heitmetega kauplemise süsteem ning loodetavasti seeläbi on võimalik tagada tasakaal Euroopa siseturul direktiiv kaks tuhat kolm kaheksakümmend seitse CE, eh, mida muudeti eh, kahe tuhande üheksandal aastal, võimaldab soojuselektrijaamades oma eh, heitmekvootidega kaubelda, see tähendab seda, et Äh, elektrihinnad tõusevad ning tootmishinnad samuti tõusevad selgelt. Eurostati andmete kohaselt lisakulud elektri hinna tõusu tõttu ulatuvad kaheksa koma viie miljardi euroni aastas Äh, ning äh, kaudsete heitmete puhul ei ole nähtud ka hüvitamissüsteemi, mis äh, tõttu oleks võimalik vältida sama sektori siseselt erinevate tööstuste erinevat kohtlemist. ning see jällegi toob endaga kaasa konkurentsimoonutuse Euroopa Liidus kui me ei loo sarnast kompensatsioonisüsteemi ka kaudsete heitmete puhul, siis sellisel juhul ettevõtete delokaliseerimine muutub üha levinumaks. praegune süsteem on liiga lihtsustatud ja piiratud. see ei võimalda välja selgitada, millised äh, tööstusharud tarbivad kõige rohkem energiat ning neil ei ole võimalik ka abist kaasa saada. mis puudutab terasetööstust, siis äh, siin kasutatakse kahte erinevat äh, viisi elektri ahjusid ja elektrit, elektriahjusid, vabandust, eh, ning teiseks viisiks on fossiilkütuste kasutamine. ning nende meetodite puhul on eh, tootmistsükkel täiesti teistsugune. Euroopas eh, on meil tegemist seega tootmisega, millega kaasneb turuhinna tõus. sellest on rääkinud erinevad sektorid korduvalt ning see selgub ka konkurentsi peadirektoraadi poolt läbi viidud äh, avalikkusega konsulteerimisest. kui me tahame Euroopa tööstust kaitsta, siis ma tahaksin teada, kuidas komisjonil on plaanis edasi liikuda riigiabi osas Eh, mis oleks suunatud just eh, suure energiatarbimisega ettevõtetele. kas me kasutame ära ettenähtud koodisüsteemi, kas me oleme kindlad, et see ei too endaga kaasa spekuleerimist ning kuidas komisjon plaanib eh, seda tasakaalust väljalangemist vältida? suur aitäh, härra Pirilo ja komisjoni nimel volinik Šemeta lugupeetud äh, president, äh, lugupeetud liikmed, äh, me oleme teadlikud komisjonis selles, et, et terase tootmise osas on elektri hinnal väga suur tähtsus ning samuti me teame ka, millised mõjud võivad olla kliimamuutuste vastastele meetmetele elektri hinnale. me teame, et majanduslik olukord on keerukas ning oluline on tagada Äh, arukate meetmetega majanduse äh, tõus. me peame leidma võimalikult vähe saastavaid ja võimalikult vähe mm, ohte endas kätkevaid energiaallikaid. me tahame, et meie äh, tööstus, mis tarbib palju energiat, oleks samuti konkurentsivõimeline maailma tasemel me sooviks struktuuriliselt parandada äh, tööstuse konkurentsivõimet ja seda jätlikult, aga me ei saa äh, tagada samas madalat elektri hinda pikas perspektiivis. meie sooviks on võtta meetmeid, mis aitavad kogu tööstuse olukorda äh, struktuuriliselt mis puudutab heitmedirektiivi, mis kuulus kahe tuhande kaheksanda aasta kliimamuutuste paketti. Eh, selles me oleme üritanud pöörata erilist tähelepanu just eh, süsinikulekkele eh, ning abistada ettevõtteid vastavalt riigiabi reeglitele. kaudsete heitmete puhul antav riigiabi võib aga mm, konkurentsimoonutusi taga, kaasa tuua ning mõjutada mm, hinnataset, kui äh, abi ei ole õigesti suunatud neile tööstustele, kellele tõepoolest on oht süsinikulekkele. kliimamuutuste paketi läbirääkimiste ajal tehtud ettepanekus komisjon äh, pani paika peamised põhimõtted, mille äh, alusel anda riigi abi äh, kaudse lekke, äh, kaudse heitme puhul. me pöörasime erilist tähelepanu neile sektoritele, kes on kaotanud suure osa oma turust äh, ning äh, on pidanud üle minema väljaspool Euroopa Liidu äh, tootmisele ning mis puudutab kaudseid heitmeid ning süsinikuleket, siis see komisjon on arvestanud nii tegelike vajaduste kui põhjendustega ning ka sooviga tagada siseturu äh, tasakaal, me oleme üritanud vältida riigiabi kasvu, sellepärast et tegemist on äh, äh, väga karmide eelarvetingimustega ning me ei taha, et tekiks konkurentsimoonutusi samas äh, sektoris tegutsevate tööstuste vahel. suur aitäh, härra volinik ning nüüd läheme edasi fraktsiooni nimel sõnavõtjatega ning esimesena saab sõna härra Herbert Roil Rahvapartei nimel Teil on kaks minutit. proua president, härra volinik, ma tänan siinkohal põhisuundade mainimise eest, aga teie ei vastanud suulisele küsimusele. oma küsimuses me viitasime kiire lahenduse soovile ette soo-, ettevõtet öö, soovivad äh, planeerimiskindlust ja meil on vaja kiiret lahendust ja komisjoni poolseid ettepanekuid, see protsess on veninud nüüd juba pikka aega, tegemist on tõesti väga keerulise menetlusega, aga tookord äh, ETS-i direktiivi kompromissis me ütlesime, et äh, me oleme kompromissiga nõus siis, kui äh, ettevõtted äh, mis vajavad äh, abi konkureerimaks maailmaturul, seda ka saavad ja ma ootan, et tolleaegseid äh, kokkuleppeid rakendataks. nüüd tundub, et järjest vähem valdkondi peetakse abikõlbulikuks, see puudutab siin terasetööstust, keemiatööstust ja see nimekiri läheb järjest väiksemaks ja me läheme siin järjest väiklasemaks ja alates äh, sellest otsusest, äh, mida siin tsiteeritakse, ei ole olukord Euroopas äh, lihtsamaks muutunud, hoopis keerulisemaks, konkurentsiolukord on väga keeruline ja oma pidupäevakõnedes me siin kuulutame, kuivõrd oluline on tööstuse areng Euroopa jaoks, eile me kuulsime tarku kõnesid, mina ootan, Euroopa Parlament ootab, et see, milles me tookord kokku leppisime, see nüüd ka rakendub sellest saavad kasu ettevõtted ja inimesed, kes seal töötavad, kelle töökohtadest me räägime, me räägime siin kogu Euroopa tulevikust. suur tänu, härra Roid ja nüüd äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel proua Marita Ulfskog, üks minut, palun. tänan, proua president. tööstus äh, on olulise tähtsusega Euroopa tööhõivele ainult konkurentsivõimeline tööstus äh, aitab kasvada teenuste sektoril. seetõttu on äh, täiesti selge, et komisjon peab olema siin tähelepanelik, äh, karm ja aktiivne. kui tekib mingi konkurentsieelis lähtuvalt CO kahe heitmetest teatud äh, tööstusharudele tuleb leida erilahendused, aga seda põhimõtet äh, tuleb rakendada targalt. ei saa lubada seda, et Euroopa tööstusel ei ole mingit vastutust kliimapoliitika valdkonnas. Euroopa Komisjon peaks silma peal hoidma heitmetega seotul, kui see ähvardab kaotada inimeste, aga on äh, lobitöö tegijaid, kes äh, vindi üle keeravad, nii et meil on vaja ka teataval määral ettevaatusega suhtuda erinevasse infosse. suur tänu ja nüüd äh, ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Bussoi. tänan. meil on eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid ja võidelda kliimamuutuste vastu. Euroopa Liit on juhtrollis selles valdkonnas üle kogu maailma. meil peab olema pragmaatiline lähenemine ja me peame analüüsima oma meetmete mõjusid tasuta saastekvootide jagamise lõpetamine mõjutab äh, energiahindu ja energiamahukaid tööstusharusid. loomulikult kõik äh, oleneb äh, elektriahjude tüübist Rumeenias näiteks on pool terasetoodangust äh, seotud elektriahjudega, nii et olukord on väga tõsine ka mitmetes teistes äh, riikides. terasetööstus on äh, ülemaailmastunud ja igasugune hinnatõus mõjutab seda tugevalt. kui maailma tasandil kokkulepet ei ole saavutatud, siis Euroopa Liidu ettevõtted satuvad surve alla ja süsinikdioksiidi lekke oht on täiesti reaalne. komisjon peaks tulevastes riigiabi suunistes sätestama, et äh, kahe tuhande kaheksanda aasta lõpus äh, vastu võetud äh, õigusaktid äh, kehtivad siinkohal. praegu on probleem lahendatud ainult osaliselt ja see ohustab äh, mitmete tööstusharude konkurentsivõimet Euroopa Liidus ja sünnikdioksiidi heitmeid üle maailma ka niimoodi ei vähendata. suur tänu ja nüüd härra Šimanski, palun. suur tänu härra volinik, kallid kolleegid, tulenevalt Euroopa Liidu kliimakaitsepoliitikast ja põhinedes vaid sellel ainsal faktoril, on paljud tööstusharud suure surve all Euroopa Liidust tulenevalt konkurentsist väljaspoolt Euroopa Liitu, kus ei piirata äh, kuidagi paberitööstuse, terasetööstuse või muude tööstusharude äh, Äh, heiteid ja see tähendab vähem investeeringuid, vähem sissetulekut ja rohkem delokaliseerimist. paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides kannatavad need tööstusharud ebaproportsionaalselt suure elektri hinna all, sellepärast et ähm, elektri tootmises kasutatakse fossiilkütuseid. kui me ei taha oma konkurentsieelisest ilma jääda, peame lihtsustama nendel tööstusharudel tasapisi liikuda väikese süsinikuheitega majanduse suunas, pakkudes neile majand-, maksusoodustusi. härra Rossi, palun üks minut. kallid kolleegid juba siin komisjonis ja täiskogul on öeldud, et süsinikuheidetega spekuleeritakse kui finantsinstrumendiga, paljud ettevõtted ei ole enam konkurentsivõimelised võrreldes kolmandate riikidega. see puudutab ka elektri hinda. tegemist on ju tööstusharudega, mis tarbivad kõige rohkem elektrit, terasetööstus, alumiiniumitööstus, kas komisjoni arvates äh, peaks kompensatsioon kajastama ka suuremaid elektrihindu. kas toetus tuleks säilitada isegi siis, kui on delokaliseerimise oht tegemist on äh, bürokraatlike protsessidega, mis võimaldavad kasutada riigi abi ettevõtetel ja see tekitab ebaõiglust, ebaõiglast konkurentsi. suur tänu. nüüd on äh, fraktsioonilise kuulusõnavõtte saadikute nimel sõna proua Tootsil, aga ma ei näe teda siin saalis ja seega lähme siis edasi järgmiste kõnelejate juurde ja kõigepealt on sõna härra Liisel, palun, kaheks minutiks. tänan, proua president, härra volinik, austatud kolleegid. ma tahaksin tänada härra Pirillot selle teema tõstatamise eest. meil otse pädevust seoses sellega teemaga ei ole, aga me peame komisjoni tagant äh, utsitama. ei ole see probleem ainult terasetööstuses, vaid ka alumiiniumitööstuses ja keemiatööstuses. ka need tööstused peavad äh, saama abi seoses süsinikdioksiidi lekke ohuga. probleemiks ei ole aga ETS äh, direktiiv, mis äh, peaks äh, kehtima aastani kaks tuhat kaksteist, nüüd meil on uues direktiivis selgelt paika pandud, et ettevõtted, mis kannatavad süsinikdioksiidi lekke ohu all, peaksid kasu saama ja abi saama nii otseselt kui ka kaudselt. meil on see kompenseerimisvõimalus olemas probleemiks on aga see, et äh, meil on vaja komisjoni poolset tegutsemist, meil on vaja selget, äh, läbipaistvat äh, riigiabi raamistikku, muidu tekib meil konkurentsimoonutus. mitmed ettevõtted on praegu juba kahjumis või vähemalt mitte kasumis, kuna nüüd tasuta kvoote enam ei ole ja kui me aastaks kaks tuhat kolmteist äh, tunneli lõpus valgust ei näe, siis arvatavasti need ettevõtted äh, võtavad vastu otsused, mis meile eurooplastena kindlasti ei meeldi. me peame kindlasti äh, iga olukorda erinevalt käsitlema, mingit ülekompenseerimist ei ole vaja, aga meil on ju ometi võrdlusaluste süsteem, seal räägitakse kümnest protsendist parimatest ettevõtetest ja see on ju ometi stiimuliks. suur tänu, härra Entšu, palun üks minut. suur tänu, härra president, terasetööstus kujutab endast Euroopa Liidu äh, alus, tegemist on ühe põhisambaga, ilma selle tööstuseta ei saa me tagada majanduskasvu ja konkurentsivõimet maailmaturul, kus ei äh, kehti samasugused reeglid, alumiiniumitööstuses ning terasetööstuses kasutatakse väga palju elektrit, samal ajal on meil eesmärgid vähendada süsinikuheiteid ja see omakorda tõstab elektri hinda. ma usun, et terase ja alumiiniumi tootmine, kasutades elektriahjusid, peaks ka arvesse minema tööstussektoris, kus peaks võimaldama tasuta saastekvoote ikkagi selle nimel, et me jääksime konkurentsivõimeliseks maailmaturul ja et suudaksime konkureerida nende riikidega, kus antakse riigiabi nendele tööstussektoritele. suur tänu, nüüd palun on sõna proua Komil, üks minut. suur tänu, proua president. energiamahukatele tööstusharudele võib see direktiiv olulist mõju avaldada, tuleks arvestada investeeringutega innovatsiooni ja teadusuuringutesse, tuleks keskenduda sektoritele selleks, et suurendada nende tõhusust ja et nad oleksid innovaatilisemad, samas tuleb arvestada ka mõju äh, tööhõivele, ei tohi lubada seda, et sektorid põhine diskrimineerimine tooks kaasa endaga töökohtade delokaliseerimise. tegemist on ju ikkagi väga oluliste tööstusharudega, mis äh, panustavad meie heaolusse. loomulikult on vaja uusi tehnoloogiaid ning äh, samuti ka olla innovaatilisem, et äh, tagada majanduskasv. tahaksin eriti rõhutada seda, et tuleb lõpetada turumoonutuste tekitamine nähes ette siin mingisuguseid lisaotseseid või kaudseid kulusid. proua Blum, üks minut, palun. proua president, ma tahaksin siin pöörduda kolleegi eh, kirjutasin samuti alla härra Pirillo küsimusele, tahaksin pöörduda komisjoni poole, kas siin äh, võimaldatakse midagi selleks, et energiamahukad tööstusharud võimaldaksid, äh, võiksid liikuda keskkonnasäästlikumate meetodite suunas Nad peaksid investeerima selleks, et äh, vähendada süsinikuheiteid ning kasutama turumehhanisme äh, selleks, et säilitada olemasolevaid tehnoloogiaid. oluline on teada see, et tehnoloogiline areng selles tööstusharus on väga aeglane võrreldes turu muutustega võib juhtuda, et läheb kasu, läheb kaduma töökohti ja see võib äh, tuua endaga kaasa väga sot-, sotsiaalselt väga raskeid tagajärgi. tahaksime komisjoni üles kutsuda võtta kasutusele kõik vajalikud meetmed. suur tänu. nüüd on sõna härra Van Nistelrooil pooleteistkümneks minutiks, palun. Äh, suur aitäh, lugupeetud president. Äh, CO kahe mm, poliitika Euroopa Liidus on selge haavatavate sektorite osas on samuti meie poliitika selge. elektrisektori kulud võib üle kanda energiasektorisse, siin ma pean silmas näiteks keemiatööstust, terasetööstust, alumiiniumitööstust see aga jällegi äh, paneb ohtu nende riikide konkurentsivõime, seega äh, äh, kulud kantakse üle tarbijate kanda meil on vaja ka õiget informatsiooni, Euroopa-ülest informatsiooni ning äh, artikkel kümme äh, peaks ka kehtima kogu Euroopa tasandil. selleks, et kõikidele ettevõtetele oleksid võrdsed tegutsemistingimused ning veel tuumaenergiast äh, loobumine Hollandis tahaksin ütelda, et sellel on kindlasti väga suur mõju kogu meie riigi äh, majandusele. suur aitäh, härra Baltšiitis, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, härra Pirillo, aitäh äh, selle küsimuse eest. meil on vaja vajalikke meetmeid selleks, et aidata ettevõtetele üle minna jätkusuutlikule ja rohelisele teele, aga me peame samuti väga hoolikalt kaaluma võimalikke negatiivseid mõjusid neile ettevõtetele, mille energia tarbimine on suur. ning samuti me peaksime arvestama sellega, et nad ei ole enam võib-olla konkurentsivõimelised Euroopa-siseselt ega ka väliselt. Hiinal eh, on eh, praegu maailmas kõige kiiremini kasvanud terasetööstus ning sellest on saanud suurim eksportija. komisjon peab väga noh, hoolikalt ja vastutustundlikult neid eh, küsimusi eh, käsitlema, eriti mis puudutab eh, mm, konkurentsivõimed, riigiabi ning meie tööstuse suutlikkust tagada kogu Euroopa Liidu jõukus ning majanduskasv suur aitäh ning nüüd äh, suulise küsimuse autor, härra Pirillo, üks minut. ma tahaksin tänada kõiki kolleege kõikidest fraktsioonidest, kes täna sõna võtsid ja kes äh, omalt poolt mind toetasid suulise küsimuse esitamisel. ma ei saaks ütelda, et ma olen rahul sellepärast et äh, pärast mind saab sõna, on veel vaba mikrofon ning siis äh, saab sõna veel komisjon. ma leian, et see ei ole eriti loogiline, võib-olla on võimalik ka kodukorda muuta, aga commissario che rappresenta la commissione sono davvero ma kindlasti võtan sõna veel ajakirjanduses, aga siin täna ma tahaksin äh, ütelda, et ma olen tõesti pettunud ma olen pettunud äh, voliniku vastuses minu küsimusele. tundub, et komisjon peseb käed puhtaks. kolleegid aga ometigi ka kordasid minu poolt esitatud küsimuse üle. loodetavasti komisjon lõpuks ikkagi vastab ning äh, käsitleb tõsiselt äh, seda probleemi, mis on tabanud Euroopat ja äh, kõiki meie tööstusharusid. suur aitäh ning äh, nüüd läheme edasi vaba mikrofoni juurde. kaks kolleegi soovivad sõna. proua Jaslovjeska. tundub, et teda ei viibi siin. proua Silvia Tikau, palun. Eu vin din Galați, un oraș în care sunt uh, prezente atât suur aitäh, mina olen pärit Galatsist. meie linnas on nii äh, terasetööstus kui ka laevatööstus olemas ning äh, minu riik sõltub äh, nende tööstuste poolt pakutavatest töökohtadest ning samuti Euroopa raamistikust, mis võimaldab nendel tööstustele areneda ja tagab äh, nende konkurentsivõime. Euroopa tööstuste ning äh, tööhõive konkurentsivõime sõltuvad sellest, kuidas meil õnnestub äh, lahendada energiamahuka tööstuse küsimus. mis puudutab heitmete sertifikaate tööstustele, siis siin me peaksime looma sellised tingimused, mis soosivad ettevõtteid, mis investeerivad keskkonnasõbralikku tehnoloogiasse ning energiatõhusamasse tehnoloogiasse. ma olen seisukohal, et meie tööstuse ellujäämine sõltub neist meetmetest, mis me praegu võtame, muutmaks ettevõtet konkurentsivõimelisemaks ja siin ma pean silmas eelkõige just äh, terasetööstust suur aitäh ja härra Semeta komisjoni nimel. Uh, like to... tänan, proua president, kõigepealt ma sooviksin tänada härra Pirillot selle esitatud küsimuse eest veel kord ja komisjon kindlasti ei pese oma käsi puhtaks äh, sellest olulisest teemast meil on käimas äh, mõjude hinnang äh, riigiabi normide kohta, mis puudutavad äh, energiamahukaid tööstusharusid ja on ka teisi vahendeid, mida on võimalik rakendada selle probleemi lahendamisel. nii et me tahame teha tõesti kindlad järeldused selle kohta, millised äh, sektorid äh, kvalifitseeruksid äh, abikõlbulikeks. komisjon soovib uued suunised vastu võtta selle aasta lõpuks pärast avalikku konsultatsiooni tööstuse peadirektoraat on algatanud avaliku konsulteerimise, mis puudutab abikõlblikkust ja abitaset. me oleme saanud sada nelikümmend äh, ettepanekut vabaühendustelt äh, ja tööstusharude esindajatelt. me töötame välja riigiabi suuniseid äh, konsulteerides põhjalikult äh, sidusrühmadega ja ka parlamenti informeeritakse, nagu te näete, protsess on täiesti läbipaistev, me töötame nende suuniste kallal ja aasta lõpuks on need suunised ka paidaks. suur tänu, härra volinik lugupeetud daamid ja härrad, käesolevaga on äh, see päevakorrapunkt äh, ammendatud ja nüüd edasi järgneb komisjoni avaldus teemal äh, turvas